järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kolleeg Hannibali raport, mis puudutab seksuaalset ärakasutamist ja prostitutsiooni ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele. kõigepealt raportöör neli minutit, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. suur tänu ka kõikidele variraportööridele, erinevatele vabaühendustele, rühmitustele, kellega ma olen teinud koostööd European uh, Women's Lobby, erinevad naistevõrgustikud, kes on tegelenud prostitutsiooniga, toime tulnud naistega ja inimõiguste, inimkaubanduse koordineerija. minu raport lähtub kahest direktiivist, vägivalla ohvrite direktiivist, mis pärineb kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast ja kahe tuhande üheteistkümnendast aastast pärit inimkaubanduse direktiiv sellepärast et äh, on üsna selge, et inimkaubandus ja prostitutsioon on äh, üksteist tugevdavad nähtused ja just nimelt seetõttu ongi prostitutsioon piiriülene nähtus, mille pärast me peaksime tõsist muret tundma Euroopa Parlamendis. loomulikult on prostitutsiooniga seotud ka rahvatervise küsimused, mis on samuti olulised. mul on väga hea meel, et mul on võimalus teile täna seda raportit tutvustada tegemist on olnud väga vastuolulise teemaga, raske teemaga, sellepärast et prostitutsiooni käsitlevad äh, seadused erinevalt üldisest strateegiast ja piiriülesest koostööst seadused äh, kuuluvad liikmesriikidesse, liikmesriikide pädevusse ning on väga erinevad mõningates liikmesriikides nagu Ühendkuningriigis prostitutsioon kui selline ei ole ebaseaduslik, aga kõik selle ümber on kupeldamine, bordelli pidamine, kõik selle muud seotud tegevused on kuritegelikud. mõningates liikmesriikides on prostitutsioon täiesti legaalne, Saksamaa, Holland näiteks nii et olukord on erinev erinevates liikmesriikides ja seetõttu on selle raporti koostamine olnud äh, kui mitte raske, siis äh, keeruline selles mõttes, et arvesse tuleb võtta Euroopa Liidus äh, kõiki erinevaid traditsioone ja tavasid. aga üks asi on selge, väga vähe on naisi, kes töötavad prostituutidena ning kes teevad seda täielikult vaba, vabal tahtel kohtusin väga paljude ohvritega, väga paljude inimestega, kes töötavad prostitutsiooniga, prostitutsioonisektoris, erinevat vormi prostitutsiooniga ja ja ma ei kohtunud mitte ühegi naisterahvaga, kes oleksid täiesti vabal tahtel otsustanud prostitutsiooni kasuks. paljud olid olnud inimkaubanduse ohvrid ja Euroopa Liidu teadusuuringute andmetel kuuskümmend kaks protsenti Äh, inimkaubanduse ohvritest Euroopa Liidus on naised, keda just nimelt prostitutsiooni eesmärgil ka äh, viiakse ühest kohast teise, paljud neist on väga noored naisterahvad või tütarlapsed. lisaks sellele kaasnevad uimasti probleemid äh, prostitutsiooniga. on väga palju erinevaid asjaolusid ja statistilisi andmeid on väga raske selles valdkonnas leida aga väga paljudel prostitutsiooniga tegelevatel inimestel on olnud raske lapsepõlve, raske taust, neid on seksuaalselt ära kasutatud lapsepõlves ja äh, prostitutsiooni kasutatakse vaesuse vältimiseks prostitutsioon ei ole töö nagu iga teine töö. prostitutsioon on täielikult soolise võrdõiguslikkuse vastu ja seetõttu oma raportis olen ma teinud ettepaneku, et me suhtume äärmise tõsisusega Rootsis kasutatavasse mudelisse, nõndanimetatud Põhjamaade mudelisse, kus kriminaliseeritakse seksuaalteenuse ostja Äh, sellega on äh, üheksakümne üheksandast aastast alates, kui see põhimõte sisse võeti, Rootsis õnnestunud vähendada prostitutsiooni viiekümne protsendi võrra, see on väga suur saavutus. ja ma arvan, et äh, ainus moodus prostitutsiooni vähendamiseks on nõudluse vähendamine ja ainus mudel, mis võiks toimida, on praegu Rootsis toimiv, toimiv mudel. ja seetõttu ma paluksin teil toetada seda väga tähtsat raportit, aitäh! suur tänu, kolleeg Hannibal! Lähemegi kohe vaba mikrofoni juurde ja jällegi siin soovib ka rohkem inimesi sõna saada, kui mul on võimalik sõna anda. arvestan ka jällegi sellega, kes on juba varem sõna saanud, natukene arvestan ka äh, geograafilise äh, asetuse ja fraktsioonide suurusega. kõigepealt saab sõna proua Saborska. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja tahaksin avaldada omalt poolt toetust kolleeg Hannibalile ja äh, meie komisjonis vastu võetud äh, raporti tekstile. prostitutsioon on seotud inimkaubandusega, üks inimene ostab teist inim-, üks inimene ostab teist inimest äh, oma mõnu saavutamise eesmärgil, ükskõik kas tegemist on sundprostitutsiooniga, või mõne muu prostitutsiooniga, igal juhul tuleks inim-, inimestega kauplemist keelustada. minu seisukoht ei ole vastuvõetav nendele kolleegidele, kus on prostitutsioon legaalne, aga äh, isegi Euroopa Kohus on öelnud, et prostitutsioon ei ole töö nagu iga teine, ma loodan, et meil õnnestub proua Hannibali raport vastu võtta ja variraportöörina annan endast parima, et äh, see tekst oleks minu fraktsioonile vastuvõetav. suur tänu, kolleeg Zaborska ja nüüd proua Estrella, palun. suur tänu suur tänu, äh, härra juhataja, prostitutsioon puudutab neljakümmend kuni neljakümmend viite mm, miljonit inimest üle kogu maailma, tegemist on äh, tõsise probleemiga äh, ja see on üheks soolise ebavõrdsuse põhjuseks, sotsiaalne tõrjutus, vaesus on peamised prostitutsiooni algpõhjused. kupeldamine on väga tihedalt seotud organisa-, organiseeritud kuritegevusega ja prostitutsiooni turg suurendab naiste ja lastega kauplemist. liikmesriikides on prostitutsiooni probleemi käsitletud vägagi erinevalt. mõnedes liikmesriikides leitakse, et prostitutsioon on inimõiguste, naiste õiguste rikkumine, seksuaalne orjapidamine, mis tekitab soolist ebavõrdsust, teistes liikmesriikides arvatakse, et naistel on õigus omaenda kehaga teha, mida nad soovivad Põhjamaade mudel paistab naiste väärikust kõige paremini kaitsvat, kuid me peame kaitsma äh, meie õiguskaitsesüsteeme, mis peavad äh, äh, hästi toimuma, prostitutsioon ei saa olla lihtsalt amet nagu iga teine. suur tänu, proua Estrela, nüüd proua Lunatšek, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad proua Hanipool oma raportis minu arvates ja minu fraktsioonis fraktsiooni arvates on väga ühekülgselt lähenenud asjale, ei võeta arvesse Euroopa Liidu erinevaid tavasid ja lähenemisi. Äh, prostitutsiooni tahetakse kriminaliseerida ja mina äh, feministina leian samuti, et on problemaatiline, et meie patriarhilises ühiskonnas äh, liiga paljud mehed peavad naisi objektiks, asjaks, seksiobjektiks või, või millekski muuks. aga kriminaliseerimine nagu Põhjamaade mudelis ei lahenda probleeme, kallid kolleegid, me peame tegema vahet seksuaalse ärakasutamise, inimkaubanduse vahel, sundprostitutsiooni vahel ja seksuaaltöö vahel, mis on üksikisiku vabatahtlikust soovist lähtub. ma tean, et mõned inimesed otsustavad selle otsuse kasuks majanduslikest raskustest, aga otsus on nende otsus ja nende valik. nii et meie teeme ettepaneku esitada alternatiivne resolutsiooni ettepanek, kus on keskendutud liikmesriikide vastutusele ning ka väljumisstrateegia võimaluste pakkumisele nendele kes soovivad prostitutsiooni lõpetada. suur tänu, proua Lunatšek, järgmisena proua Suuber. E suur tänu, kaheksakümmend kaks protsenti äh, prostituutidest on äh, maailmas naised, prostitutsioon tekitab suuremat ebavõrdsust naiste ja meeste vahel ja pole vähimatki kahtlust, tegemist on äh, tõsise diskrimineerimisega, tegemist ei ole mingisuguse ametiga, tegemist on naistevastase vägivallaga, mis näitab, millised on meie sotsiaalsed ja majanduslikud ebavõrdsused kapitalistlikus süsteemis. kapitalismis arvatakse, et kõike tuleb osta ja müüa, ka, ka eraelu. naisi koheldakse kui kaupa ning äh, äh, kupeldajate, kupeldajad võivad saada kasumit ning olla legaalse prostitutsiooniga riikides ausad ärimehed. tegelikult peaks indiviidi töö aitama kaasa ühiskonna arengule, aga mida me peaksime arvama naistest, kes kelle tööks on lihtsalt meestele rahulolu pakkumine. selles raportis on äh, prostitutsiooni kaotamist pooldatud, naisi tuleb kaitsta ja me peame kriminaliseerima neid, kes töötavad nende, äh, kes töötavad naiste vastu ja kes kasutavad naisi klientidena kurjasti ära, aitäh! suur tänu, proua Suuber, järgmisena kolleeg Siobro. vot, siit saab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 peaksime meeles pidama ka seda, et äh, on riike, kus äh, seaduse paragrahvid on küll ranged, kuid äh, jõustumist ei toimu. me peame kandma hoolt ka selle eest, et, et neid erinevaid sätteid, mis on vastu võetud, ka jõustatakse. Poolas müüvad naisterahvad ennast peamiselt raskeveokite juhtidele Poola teedel. naisterahvad on sageli oli pärit ähm, ähm, ta, väotööhid on pärit lõunariikidest ning naisi kasutatakse kohutavates tingimustes kurjasti ära, selle vastu tuleb võidelda. proua Morva järgmisena. suur tänu andsite mulle sõna. Äh, Euroopa Liidus toodetakse erinevaid dokumente naistevastase vägivalla kohta ja naiste staatuse kohta, aga on terve rida liikmesriike, kus politsei jääb ükskõikseks naiste saatuste suhtes. Äh, politsei Budapestis on keeldunud koolitamast vastavateemalist koolitust politseitöötajatele Austria politsei, komissar, politsei suhtub provotseerivalt tüdrukutesse, kes Ungarist Austriasse või Austriast Ungarisse satuvad ja kaovad. Austria politsei eh, keeldub uurimuse alustamisest kadunud tüdrukute puhul, kuigi on eh, vägivalla kahtlused ja kuigi on inimkaubandusega kah-, kah-, inimkaubanduse kahtlevad, kas te olete teadlikud sellest üldse ja mida kavatsete ette võtta? suur tänu, proua Murvai, nüüd kolleeg Boris, palun. suur tänu. prostitutsioon ja prostituutide kasutamine on piiriülene probleem. vaja on rangemaid ja sidusamaid seadusi, mis võiksid tõepoolest äh, tegeleda probleemiga tõhusamalt. ja peavad olema ka strateegiad naiste jaoks, kes tahavad äh, sellest ametist loobuda, sageli sunnib neid äh, seda tegema äh, majanduslik raskus ja liikmesriigid peavad tegema koostööd, et võidelda organeeri-, organiseeritud kuritegevusega selles vallas. suur tänu ja viimasena saab sõna kolleeg Hitt. suur tänu, härra juhataja. kaks tuhat üksteist me võtsime Euroopas vastu uue inimkaubanduse vastase seaduse. ja e, praegu e, peetakse seksi ostmist siis e, teatud kuriteoks. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal peavad liikmesriigid teavitama parlamenti, kuidas nad on võidelnud eh, nõudluse vastu prostitutsiooni vallas, see on tõesti teema, millega tuleb tegeleda. tegemist ei ole mitte õigusloomega antud juhul, vaid tegemist on uurimistööga, nad peavad vaatama, kuidas on olukord eh, prostitutsiooni vallas nende riigis suur tänu, proua Heet, sellega oleme me vaba mikrofoni vooru ammendanud ja proua Georgieva saab lõpetuseks sõna suur tänu, juhataja. alustaksin sellest, et ma kõigepealt tänan proua Mary Honeybaali selle algatusraporti eest. tõepoolest, tegemist on inimkaubanduse ekspluateerimise õudsete tagajärgedega. noori tüdrukuid peidet, petetakse mõnikord neid müüvad isegi oma perekonnaliikmed eh, prostitutsiooni. ja sellepärast inimkaubandus on absoluutselt vastuvõtmatu ja seda igas mõttes. tegemist on tohutu inimõiguste rikkumisega. see on erakordselt tõsine kuriteoliik. me kuuleme sageli, et eh, tegemist on põrandaaluse petetud, peidetud kuriteoga. aga tegelikult me näeme seda. see tegelikult toimub meie kõikide silme all. ja need, keda me väga hästi ei näe, on hoopis need kriminaalid, kes seda kõike korraldavad. me mõistame kahtlemata väga hästi, et eh, milline on side eh, soo ja inimkaubanduse vahel, sest enamus inimesi, keda keda, kes on langenud inimkaubanduse ohvriks, on tüdrukud, noored, naised, neid kasutatakse ära seksuaalsetel eesmärkidel, see on tohutu õnnetus nendele ja see on väga tihedalt seotud ka äh, eelmise päevakorrapunktiga e, vägi, naistevastase vägivallaga e, raportiga, mille esitas siin Antonia Parvanova. lapsed ja naised satuvad prostitutsiooniturule mitte iseenda tahtel. see tähendab, et eh, prostitutsiooniturg ja ekspluateerimine on seotud organiseeritud kuritegevusega, see on täiesti ilmselge ja kõik viitab sellele, et seda fakti eitada ei saa. ja ei ole eh, küsimus nendes riikides, kus ehm, tegemist on ehm, keelatud tegevusega. Euroopa Liit on võtnud vastu eh, mitmesuguseid õigusakte selles vallas ja on otsustatud, et tuleb vahendada, eh, vahendada eh, nõudmist selles vallas. kõige olulisem antud teema puhul on ennetus. me peame vähendama just nõudlust seksuaalse ekspluateerimise järele. see on täiesti õudne, kui kümneaastaseid tüdrukuid eh, sunnitakse tegelema prostitutsiooniga või pornograafiaga ja kui niisugused asjad toimuvad, siis selle järel on nõudlus, on olemas kasutaja ja me peame kõige karmimal moel niisuguse asja vastu võitlema, me peame vähendama ja me peame eh, kaotama sellise nõudluse suur tänu, volinik Georgieva arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub homme üksteist kolmkümmend. Läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde täna õhtul. selleks on kolleeg Saieri raport, see puudutab seadusandlike volituste delegeerimist ja komisjoni rakendamisvolituste täitmist. kõigepealt saabki sõna raportöör, palun, neli minutit.